Now I give. Okay, we are going to start the. nii, me alustame nüüd hääletamist ja sellepärast paluksin, et te kõik istet võtaks uh,. There is um... Prot... Äh, proua Reegner on äh, palunud sõna protseduuriliseks küsimuseks aitäh, president. ma püüdsin selle äh, majanduskasvu debatis äh, esitada sinise kaardi küsimust äh, kolleeg Obermeierile, aga kahjuks ei olnud võimalik, kuna ta oli saalist juba lahkunud minul oleks palve, et saadikud jääksid saali, nii et neil oleks võimalik esitada sinise kaardi küsimust. Yes, yes, Mrs Regner. jah, jah, proua Regner, teil on